Guten Morgen. Good morning. tere hommikust, kallid kolleegid. alustagem nüüd oma tööga. enne kui me hakkame äh, neljakümne kolmanda päevakorrapunktiga äh, tegelema, on kaks kolleegi sõna palunud, palun. tere. Βλέπω ότι είμαι νέος βέβαια στην Επιτροπή, αλλά βλέπω algust, mina olen selle komisjoni uus liige, aga ma võin äh, öelda, et ma juba näen teiselt, teist korda, et sekretäriaat ei ole äh, minu muudatusettepanekutele lisanud minu nime. ma olen andnud härra Tsaneskiga koos allkirja mõnedele muudatusettepanekutele, aga nime ei ole sinna lisatud, näiteks muudatusettepanek kolm, seal on minu nimi puudu. võib-olla saaks seda asja uurida. jah, ma olen küll uus liige siin komisjonis, kuid ma äh, arvan, et see ei ole õiglane äh, käitumine. ja me loomulikult tegeleme selle probleemiga äh, ja meie sekretäriaat oskab juba väga pikka aega lugeda. järgmine kolleeg, palun. ja suur aitäh, proua esinaine. kui te nüüd minuga nõus olete, siis tahaksin mina äh, kommenteerida äh, teemat, mis puudutab komi-, Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist. Äh, mind natukene šokeerib see muudatuse ettepanek, äh, kus räägitakse sellest, et me mõistame hukka mis tahes ebaregulaarsused, rikkumised selle projektiga seoses mind häirib see sõnastus, äh, sellepärast et mulle tundub, et see on natukene liiast. Äh, me räägime teistest äh, skandaalidest, Volkswageni skandaalist ja Olav Juurimisest seoses proua Le Peniga ma ei tea, miks tema nime siin mainitakse, kas temal on selle kõigega midagi pistmist, me ei räägi ju parlamendi eelarve täitmisel heakskiidu andmisest, vaid komisjoni omast ja äh, kui oli arutelu sellel teemal, siis äh, viidati ka proua Le Penile äh, ja selle tulemusena võeti muudatusettepanek tekstist välja ja ma tahaksin tänada kõiki, kes sellele kaasa aitasid. Mm, see on uskumatu käitumine Äh, see on isiklik rünnak parlamendisaadiku vastu, meil on seda varasemalt ka olnud. Äh, äh, Nendele kolleegidele, kui me hakkame niiviisi tegutsema ja me näeme, et tegemist on selliste murettekitavate juhtumitega, siis on ilmselge, et järgmine kord täiskogul on meil muudatusettepanekute laviin, mis viitavad sellele või te-, sellele juhtumile, proua Le Pen ei ole ainus, kes on uurimise all ja seega ma ei mõista, miks tema on ainus, kelle suunas selline muudatusettepanek on suunatud. aitäh! aitäh, võtsin seda arvesse ja ma pean teile ütlema, et tegemist on tehnilise korrektuuriga kõige selle osas, mis toimub äh, täiskogul ja me asendame nime äh, Äh, ametikohaga ja seega võite olla kindel, et äh, see nimi seal enam ei ole. suur tänu, et te selle tähelepaneku arvesse võtsite. härra Marjus, palun. proua esinaine, tegelikult kehtib sama äh, ka minu kohta, minu nimi ei ole ka lisatud äh, paljudele muudatusettepanekutele, ma olen juba teinud koostööd sekretäriaadiga sellel teemal, sellepärast et mm, me oleme pidanud seda varem ka parandama, aga praegu on ka selline olukord, et ma olen kaasallkirja andnud paljudele muudatusettepanekutele, aga mu nime ei ole sinna lisatud. jah, palun äh, edastage kõik need muudatusettepanekud, äh, millele te oma allkirja olete andnud sekretäriaadile ja, ja ma teen seda. ma pärast hääletust pöördun sekretäriaadi poole selle küsimusega. suur aitäh! alustame nüüd päevakorrapunktiga number nelikümmend kolm, äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Komisjon, raportöör on härra Zeller, kas raportöör soovib sõna mm? -hmm. suur tänu, esinaine. ma võtsin äh, sõna kuna komisjoni eelarve täitmise heakskiidu raport kaks tuhat viisteist on äh, suur meeskonnatöö, ma tahaksin tänada kolleege, kes on andnud oma panuse, me alustasime septembrikuus kontrollikoja aruandega, ma tahaksin Lazaro Lazarosi esile tõsta. meil oli äh, väga hea koostöö kontrollikojaga ja tema töötajatega meil oli hea koostöö ka volinik Georgievaga ja teiste volinikega. ma tahaksin tänada ka härra Krahvi, kuna tema oli pidevalt valmis konstruktiivseks koostööks. ühtlasi soovin esile tõsta sekretäriaadi äh, töötajad Kristjan Eeles-Kott, samuti äh, tänan meie fraktsiooni nõunikke ja minu assistent äh, Lukas Raik andis ka tugeva panuse. tänan ka kolleege, kes esitasid äh, muudatusettepanekud ja rikastasid seeläbi raportit. ja lõpuks soovin tänada variraportööre, kellega meil oli konstruktiivne äh, dialoog ma loodan, et ma kedagi ära ei unustanud, aga need isikud, keda ma mainisin, olid tõesti kõige olulisemad selle raporti koostamisel ja suur aitäh, see on väga kena žest teie poolt ja me loomulikult täname ka raportööri, kes on väga palju tööd ära teinud, aga nüüd, kui keegi rohkem sõna ei soovi, liigume edasi hääletuse juurde. meil on väga palju muudatusettepanekuid siin, ma tahaksin äh, juhtida tähelepanu sellele, et äh, komisjoni teemaga on kaetud ka täitevametid äh, ja minu Äh, ma arvan, et me võime nüüd edasi liikuda, kõigepealt muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, nimelise hääletusena otsus äh, eelarve täitmine heaks kiita või mitte, hääletamine on alanud. E äh, rahvapartei ridades on üks liige üle meil, üks liige liiga palju on sealt. palun see üleliigne liige eemaldage palun oma kaart masinast. There are two cards there, but two people who do not kaks inimest ei ole hääletanud. kaardid on küll olemas, aga hääletanud ei ole. nüüd on hääletus lõppenud, kakskümmend üks poolthäält, kolm vastuhäält, eh, heakskiit on antud. liigume nüüd edasi, muudatusettepanek kolmkümmend seitse. resolutsioon nüüd. proua Kahnbach. ja amendment thirty 30 muudatusettepanek kolmkümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga, vastuväiteid ma ei näe sellele. Äh, nüüd siis muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? kas kontrollime seda võib-olla, muudatusettepanek kolmkümmend seitse koos suulise muudatusettepanekuga? Still try to some, yeah. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa. Äh, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa on hõlmatud, aga nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli koos suulise ettepanekuga, vastuväiteid sellele ei ole, poolt, vastu,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 kontrollime seda. muudatusettepanek kuuskümmend viis. The check is over. hääletamine lõppenud. vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks koos suulise ettepanekuga, vastuväiteid sellele ei ole, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks äh, langeb ära, seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, jätkame nüüd muudatusettepanekuga kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu ja erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend, kaheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksa, kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja äh, me peame neid siiski hääletama kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, äh, see on tagasi lükatud. kompromissettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksakümmend üks, kes on poolt? ei, siiski esinaine vabandab. vabandust, jätkame muudatusettepanekuga üheksakümmend kaks. Äh, seal on ka suuline ettepanek, äh, vastuväiteid sellele ei ole, üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis on tagasi võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ainult äh, teine osa on siis vastu võetud, äh, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda siiski. üheksakümmend seitse, kontrollime elektrooniliselt. 97. Hmm. Yeah. The check is over. hääletamine on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt. ai, see siiski langeb ära, sada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks, seda ei hääleta, sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, eh, sada neli, elektrooniliselt hääletame nüüd. hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. sada viis, seda me ei hääleta, sada kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. sada seitse, seda me ei hääleta, kompromiss number kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame nüüd sada kolmteist järgmiseks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt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 hääletamine on nüüd lõppenud. see on vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa koos suulise ettepanekuga vastuväidisel ei ole poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend, seda ei hääleta, sada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm, seda ei hääleta, sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. sada seitsekümmend seitse, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa on tagasi võetud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks suulise ettepanekuga, millele ei ole vastuväiteid, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks langeb ära, sada üheksakümmend kolm ka, sada üheksakümmend neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, sada üheksakümmend neli, kontrollime seda. Nine four, can we check that, one nine four? The check is over. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. Äh, sada üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus, seda me ei hääleta, sada üheksakümmend seitse koos suulise ettepanekuga, millele vastu võeti üle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa langeb ära, sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist langeb ära, kakssada viisteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakssada kuusteist ja kakssada seitseteist ühiselt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, kontrollime seda kakssada kaheksateist, kontrollimine ja kontrollime muudatusettepanekut kakssada kaheksateist. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks ja kakssada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et see võeti vastu, aga kontrollime seda ka. kakssada kakskümmend kaks ja kakssada kakskümmend kolm lähevad ühisele hääletusele. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kakssada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? kontrollime seda ka, kakssada kakskümmend neli. no kõik on poolt. Hm. aitäh, kontrollimine on lõppenud ja see on ilmselgelt vastu võetud, ma väga vabandan selle eest, kakssada kakskümmend viis langeb ära, kak-, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmkümmend seitse langeb ära, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kolm koos suulise ettepanekuga, vastuväiteid ei ole, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaks, vabandust, nelikümmend neli siiski, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et see võeti vastu, aga kontrollime seda, kakssada nelikümmend seitse. hääletamine on lõppenud ja see võeti vastu. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt vabandust, nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu. kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, aga kontrollime siiski. kakssada viiskümmend üks. hääletamine lõppenud ja see on tõesti tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Äh, kakssada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletud kontrollime seda. kakssada seitsekümmend üks, tundub, et võeti vastu, aga ma ei ole päris kindel. aeg-ajalt ilmnevad siin väga huvitavad äh, muutunud jõujooned ja see on siiski vastu võetud, ütleb proua esinaine, aga ei, tegelikult on see siiski tagasi lükatud, vabandab ka esinaine. Äh, kakssada seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, see on tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, ma pean äh, andma teile teada, et Hollandi kabiin suleti sellepärast, et äh, kolleeg jäi haigeks. ma annan sellest teile praegu teada. ehk siis Hollandi tõlget ei ole kakssada seitsekümmend kaheksa, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm koos suulise ettepanekuga vastuväiteid ei ole poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kahe, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ärge tekitage minust siin segadust, ütleb proua esinaine, kus me nüüd jäimegi omadega? jaa, time out hetkeks. liigume nüüd edasi, kakssada kaheksakümmend viis. kakssada kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend üheksa. ei, siiski, kontrollime muudatusettepanekut kakssada kaheksakümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Äh, kakssada kaheksakümmend üheksa, kontrollime seda ka. ja nüüd on hääletamine lõppenud ja see on tagasi lükatud. Äh, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liigume nüüd edasi, ka, vabandust, kolmsada seitse järgmiseks siiski. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, vähemalt tundub mulle nii, aga kas võiksime seda kontrollida, kolmsada kaheksa kolm sada kaheksa läheb ähm, hääletusele. suur aitäh, nüüd on ähm, hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. keegi on oma hääletuskaardi masinasse pannud, aga ei hääleta. meil on üks äh, liigne ähm, hääletuskaart siin süsteemis. kolmsada kaksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see võeti vastu, aga kontrollime seda ka. kolmsada kolmkümmend. hääletame elektroonselt. hääletamine lõppenud, see on tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaks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 kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viiskümmend poolt,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 vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd jõuame arvamuste juurde. ahvet üks kuni neli on hõlmatud, ahvet viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, ahved kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ahved üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, ahved kümme poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, ahved üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. TV Komisjon üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, TV kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, hääletame nüüd äkki plokis TV3 kuni TV6, on see võimalik? ei, hea küll, TV3 poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV5 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV6 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV7 kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV8 kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, tööhõivekomisjon esimene äh, kuni viies on hõlmatud resolutsiooniga, neid me ei pea hääletama, eks ole nii Äh, tahetakse, et hääletame siiski. Äh, kas on võimalik Empl üks kuni viis võtta plokina? jah, Empl äh, üks kuni viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Empl kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empl kaheksa kuni Empl kümme, plokina jälle. jah, väga hea, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Empl üksteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud. Äh, keskkonnakomisjon NV üks, palun poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, NV kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, NV neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud, NV kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV üheksa poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud. kas on võimalik plokina hääletada NV kümme kuni NV kuusteist? jah, plokina, teeme siis plokina, ei. kas keegi ei soovi plokina hääletada? Äh. ja NV kümme kuni NV kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud transpordikomisjon, transport üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, RAN viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, RAN kuus poolt, vastu, erapooletud äh, see on tagasi lükatud, tran seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, tran kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, tran üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tran kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas on võimalik plokina hääletada tran üksteist kuni kaheksateist? jah. vastuväiteid ei ole sellele. transpordikomisjoni ettepanekud üksteist kuni seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. riigikomisjon esimesed kolm muudatusettepanekut on hõlmatud resolutsiooniga, kas me saame plokina hääletada üks kuni kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, regi viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, reegi kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, reegi üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, reegi kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kas regi üksteist, äh, regi üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, regi kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, regi kolmteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, regi neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Ähm, põllumajanduskomisjon, kas Agri üks kuni Agri kolm on võimalik plokina? ei. Äh, Agri üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kolm poolt, vastu. kontrollime Agri kolme. Agri kolm kontrollimisele. ja check, check is over hääletamine, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud Agri neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me saame Agri kuus kuni Agri kümme teha plokina? ei. Agri kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Agri kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas Agri kaksteist kuni viisteist saab teha plokina? ei. Agri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Agri kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, Agri neliteist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime, Agri neliteist. There was some in favor, some against mm. -hmm. Agri fourteen. Agri neliteist. Yeah, it's rejected, sorry. Agri fifteen. Agri viisteist poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Agri kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Agri seitseteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud, Agri kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Agri üheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Agri kakskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Agri kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, Agri kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Agri kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. Pesh Fisheries. Pesh PES üks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, PES kaks poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, PES kolm, kas äh, PES kolm kuni seitse koos plokina? kas keegi ütles ei? kolm kuni seitse koos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kas äh, PES äh, kaheksa kuni äh, kuusteist saab plokina teha, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me saame kümme kuni kuusteist koos teha plokina? poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kuld, üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuld äh, kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuld kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuld seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kas me kuld kaheksa, neliteist, ma tean, koos ei kulda kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuld neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. libe üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud libe kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, libe kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, FEM üks poolt, vastu, er- FEM üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, FEM kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me kolm äh, nelisame plokina teha? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me saame FEM viis ja üheksa teha plokina? viis ja üheksa plokina, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, tuleb hääletada kogu resolutsiooni ja see on nimeline hääletus ja hääletamine on alanud. jah, it's, yeah, 21 to 4, congratulations to the raporteur kakskümmend üks häält poolt, neli vastu. Item, item forty two. ja nüüd edasi päevakorrapunkt number nelikümmend kaks, eriraportid. Need on nüüd meie päevakorras, tuleb ka läbi hääletada, kas teil on hääletusnimekiri olemas? kas me saame muudatusettepanekud kaks ja kolm, kaks kuni kümme äh, teha kõik koos, see on siis äh, kohtu eriraport, kaks kuni kümme koos. kas me saame need koos teha? kaks äh, kuni kümme plokina poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, edasi üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me saame kaksteist kuni kakskümmend kaks teha plokina. ei. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kak-, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas me saame viiskümmend kuni kuuskümmend plokina teha? viiskümmend kuni kuuskümmend plokina poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas me kuuskümmend üks kuni kuuskümmend kuus saame plokina teha? hästi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt,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 kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas kaheksakümmend viis, kaheksakümmend seitse saame teha koos? kaheksakümmend viis kuni kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt. kas me saame üheksakümmend neli üle kontrollida? kontrollime üle üheksakümmend neli ja hääletamine on lõppenud ja vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kas kontrollime üle üheksakümmend viis? ja hääletamine on lõppenud, vastu võetud, ähm, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle üheksakümmend seitse and it is adopted. vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle sada viis Yeah, it is, yeah, it is rejected with one vote, okay. No. ja võetud vastu. sada kuus poolt, vastu, erapooletud,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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd me hääletame kogu äh, resolutsiooni, nimeline hääletus on alanud. And... hääletamine on lõppenud ja õnnesoovid äh, raportöörile suure tehtud töö eest. We vote, yeah. I call on the agenda item 41 ja nüüd äh, päevakorrapunkt äh, nelikümmend üks, Euroopa Arengufond, raportöör, kas te soovite sõna? lugupeetud proua esimees, äh, ma teen lühidalt, sooviksin lihtsalt omalt poolt tänada variraportööre, kes kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates on äh, kaasa aidanud selle raporti koostamisse, sooviksin samuti tänada ka Euroopa Kontrollikoda proua Lamarki, eriti investeerimis, Euroopa Investeerimispanka, voliniku, kes arengu eest äh, vas-, vastutab äh, härra Mimika, arengu peadirektoraati ja ka teisi ja sam-, ka Arengukomisjoni äh, äh, raportööri härra Rubigit, äh, kolleegi, kes on seotud ka komisjoni üldise heakskiidu andmisega, härra Sellerit, lisaks Olivia Sotjed ja tema meeskonda ja kõiki poliitilisi nõuandjaid, aitäh! aitäh, et kõiki kenasti meeles pidasite! ja nüüd äh, hääletame Äh, EDF muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. edasi kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja otsus äh, anda eelarve täitmisele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. Still colleagues missing. osad koolid, kolleegid endiselt ei ole veel hääletanud the, hmm? the vote is closed. hääletamine on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm vastu, õnnesoovid. ja me peame hääletama kontode sulgemist, neli poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. ja nüüd me hääletame nimeliselt äh, kontode sulgemise osas. hääletamine on alanud. Still one colleague missing. endiselt üks kolleeg ei ole veel hääletanud. hästi, hääletamine on lõppenud. ja kakskümmend poolt, kolm vastu, suur tänu ja nüüd resolutsioon, muudatusettepanek kuus on tehniline korrektuur, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Te soovite, et me kontrolliksime üle? seitse. nimeline hääletus. The check is over and it is rejected, I am sorry. ja tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletud. kas me saame üle kontrollida muudatusettepaneku number üheksa, palun? The check is over and it is rejected. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, ei kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi äh, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, neli. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, äh, number nelikümmend neli, mulle tundus, et on vastu võetud. jah. Check is over and it is adopted, jah. ja vastu võetud. nelikümmend viis poolt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 kontrollime üle ka viiskümmend kaheksa. I must, I must admit we have twenty six colleagues and I cannot see them. tuleb tunnistada, et meil on siin kokku kakskümmend kuus äh, kolleegi, aga ma ei näe kõiki väga hästi. hääletamine on nüüd lõppenud ja tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud In favor, against, abstention, adopt. kompromiss kuus vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle kuuskümmend neli. I think it is adopted but mulle tundub, et see on vastu võetud, aga ei ole kindel. Yeah, check is over. Yeah, it is adopted ja vastu võetud. mis muudatusettepanek see oligi? kuuskümmend neli ja nüüd kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime üle kuuskümmend seitse. palun. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga ma ei ole kindel. kuuskümmend seitse. suur tänu, hääletamine on lõppenud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 erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt. kontrollime üle seitsekümmend kaheksa. Seventy eight. Yeah, check is, check is over and it is adopted ja vastu võetud. edasi seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa. kas kontrollime üle? kaheksakümmend kaks ja palun Check for 82. Check is over and it is adopted. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu. hästi, kontrollime üle kaheksakümmend viis. Eighty five, ah jaa. Okay, this is rejected. ai, ai, ai Why is it so slow? Mm-hmm. Yeah, 80, 85. Amendment 85. muudatusettepanek kaheksakümmend viis. kontrollime. ja hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime üle kaheksakümmend kaheksa. Check on eighty eight, check on eighty eight. Check is closed and it is a... hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime üle üheksakümmend üheksa. Ninety nine in the check and it is rejected, sorry. ja tagasi lükatud, vabandust, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm, sada neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. TV1, vabandust, sada neli, kontrollime üle sada neli. Check for one hundred and four. And it is adopted. Um, TV4 in favor. TV1 poolt vastu, erapooletu vastu, TV Äh, viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. TV üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kogu resolutsioon, nimeline hääletus on alanud. And the vote is closed. 22 ja hääletamine on lõppenud, kakskümmend poolt, kolm vastu. õnnesoovid raportöörile, tegite väga head tööd, suur tänu! Call, yeah, ja nüüd võtame päevakorrapunkti viiskümmend kolm kuni viiskümmend üheksa, ühisettevõtted ma ei näe, et raportöör siin oleks, vabandan, on siiski, kas te soovite sõna? biotoorainel põhinevad tööstused, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve heakskiitmine, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kuus vastu, see tähendab kontode sulgemist. võtame resolutsiooni, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletult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 The vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. järgmisena ühisettevõte Clean Sky, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. otsuse eelarvele heakskiit anda, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud, äh, see tähendab kontode sulgemist. võtame nüüd resolutsiooni muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. järgmisena Excel, elektroonikakomponendid ja süsteemid, äh, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus ähm, anda eelarvele heakskiit, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud, vastu võetud, üheksateist poolt häält see toob kaasa kontode sulgemise, võtame resolutsiooni, muudatusettepanek kolm, vastu erapooletuid. kas me võiksime kontrollida seda, muudatusettepanek kolm hääletus on lõppenud, vastu võetud neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis on suuline muudatusettepanek, kui kellelgi midagi vastu ei ole, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa pool on tagasi võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist on tagasi võetud, hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. järgmine kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ettevõte muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. otsus anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus on alanud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 rahvusvahelise termotuumaenergeetika organisatsioon, muudatusettepanekud üks ja kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas võime kontrollida elektrooniliselt seda? mulle tundub, et tagasi lükatud. kont-, hääletus on läbi, tagasi lükatud, otsus anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on alanud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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli koos suulise äh, ettepanekuga poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame resolutsioone tervikuna ja nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, üheksateist poolt, viis vastu, palju õnne raportöörile! järgmisena Cesar ühisettevõte lennuliikluse ohutus. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame otsust anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, kakskümmend üks, see toob kaasa kontode sulgemise, võtame resolutsiooni, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus, Tran kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TRAN kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TRAN üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TRAN kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TRAN kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üks on tagasi võetud, tran üks kuni tran neliteist on kaetud esialgse tekstiga, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks poolt, kolm vastu, palju õnne raportöörile. ja kui ma asjast õigesti aru saan, siis selle aasta eelarve heakskiidu hääletus on lõppenud, aitäh teile distsipliini eest ja avalik koosolek on ka sellega lõppenud. küsimus on nüüd selles, kas me võime kohe jätkata koordinaatorite koosolekuga selleks, et aega kokku hoida. aitäh, tegemist on avaliku koosoleku lõpuga ja teen ettepaneku, et jätkame koordinaatoritega, teeme lühikese koordinaatorite koosoleku.